kõigepealt üks teadaanne. eile andis president äh, kodukorra artiklite sada seitsekümmend kuus, sada seitsekümmend seitse ja sada viiekümne üheksa lõige kolm kohta tõlgenduse Need on siis kodukorra artiklid, nimelt põhiseaduskomisjon tegi sellise ettepaneku sellele ettepanekule esitati vastavalt kodukorra artiklile kakssada üksteist äh, äh, ka vastasseisu, kuid äh, kõike arvesse võttes on äh, selline tõlgendus vastu võetud. ja veel üks teadaanne.